tõsi, me peame võitlema selle vastu, aga meil on vaja tegusid ja see tõsi on ka see, et sellised kampaaniad on pärit Vene Föderatsioonist, Euroopa Parlament peab selle kohta oma resolutsiooni ettepaneku vastu võtma. kolleeg Kaljurand, palun nüüd. aitäh. ka mina tahaksin tänada nõukogut ja komisjoni ja jätkan eesti keeles. ei ole uus nähtus ja ometigi oleme me iga kord üllatunud kui järjekordne desinformatsioonilaine meid tabab puudutagu see sekkumist demokraatlikesse valimistesse või rünnakuid üksikute liikmesriikide vastu. möönan et koroonakriisi ajal mis on ülemaailmne kriis jõudis valeinfo levitamine uuele tasemele alustades informatsiooniga koroonaviiruse päritolu ja leviku kohta ning lõpetades valeravimite ja šarlatanlike ravivõtetega ning see laine ei ole veel lõppenud ega lõppegi kui meie ei lõpeta imestamist ja ei hakka tegutsema. väidan et meil on olemas ideed ja kogemus aga puudu jääb otsustavusest ja kiirusest. tänaselgi arutelul kõlasid väga õiged mõtted desinformatsiooni allikate paljastamine ja faktidel põhineva informatsiooni jagamine koostöö liikmesriikide institutsioonide ja meediaplatvormidega ajakirjanduse vastutus ja inimeste harimine. ma tunnustan komisjoni ja välisteenistuse algatust mis on seotud koroonaviirusega seotud desinformatsioonivastase võitlusega tackling coronavirus disinformation getting the facts right. mul on hea meel et see kasvas välja idasuunalise strateegilise kommunikatsiooni rakkerühmast mille algatasid viis aastat tagasi eesti leedu taani ja suurbritannia. ma kordan üle et meil on teadmised ja kogemused kuidas valeinformatsiooniga võidelda. aeg on otsustada ja tegutseda see omakorda tähendab vahendeid inimesi ja rahalisi vahendeid ning oluline on informatsiooni kättesaadavus kõigis euroopa liidu ametlikes keeltes mitte ainult mõnes väljavalitud keeles nagu see kahjuks praegu on. mul oli üks minut ja kolmkümmend sekundit suur tänu ma tõesti palun, et te ajast kinni peaksite austusest teiste kolleegide vastu. ja nüüd järgmisena kolleeg Kruuthuis, palun, üks minut Extra... ma väga tervitan neid täiendavaid samme, mida komisjon on astunud, aga ma arvan, et me peame neisse suhtuma ettevaatlikumalt, need on esimesed sammud, palju rohkem tuleb ära teha meil on vaja uusi ettepanekuid lähikuudel. desinformatsiooni vastu tuleb võidelda. sellel nädalal Euroopa Vahe, Vabaühendus teavitas meid Venemaa poolt rahastatud kampaaniast, mis on Euroopas, Euroopa vastu suunatud. mida me siis teeme? kujutage ette, head volinikud, kui me paneksime selle ka nüüd sanktsioonide nimekirja, kui nad ei saaks enam pakkuda finantsteenuseid, külmutaksime nende inimeste varad, kes on selle kampaania taga ning see piiraks ka reisimist. seega, kui ma vaatan tulevikku võitluses desinformatsiooniga, siis see on võimalus, seega tulevikus ärme ainult vaata neid sümptomeid, vaid ka neid algpõhjuseid, seega suur tänu. suur tänu. ja järgmisena kolleeg Lakapell, palun. Bonjour, l'Union européenne n'a décidément pas de suur tänu, Euroopa Liit äh, ei häbene, kui me räägime äh, desinformatsioonist, mis on ke kestnud kaua. ja meil on oma äh, ekspertide rühm ja äh, Emmanuel Macron äh, on üheks tähtsaks tegelaseks siin äh,, tema valitsus äh, ei äh, ole äh, reageerinud adekvaatselt, tema on äh, üritanud varjata maskide puudust, väitis, et maskid pole kasulikud ja nii edasi ja nii edasi. tegelikult ei olnud meil lihtsalt maske ega kaitsevahendeid, nii et tegemist oli valega, mis tuli välja viiendal märtsil väideti samuti, et ei ole vaja teste, aga tegelikult ei olnud neid teste lihtsalt need valed äh, on tapnud paljusid, neil on tõsised tagajärjed, neid tuleb arvesse võtta, nii et austatud äh, nõukogu komisjoni liikmed, ärge pidage moraalijutlusi desinformatsiooni küsimuses, te olete ise kõige hullemad desinformatsiooni levitajad. kolleeg Misnevska, üks minut suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, desinformatsioon ei ole midagi uut, desinformatsioon on äh, eksisteerinud äh, juba mõnda aega, desinformatsioon äh, on ammune nähtus, aga nüüd lihtsalt, kuna tehnoloogia on arenenud, on uued võimalused, on desinformatsioon muutunud ohtlikumaks kui varem. täna räägime siin desinformatsioonist ja eure eile eile kõneleja Äh, vabandab. jah, ma olen pisut äh, mures. eile äh, otsustati Kiefer Hofstadi äh, diplomaatilise puutuse, puutumatuse äravõtmise üle, kas sellisel moel kavatseb Euroopa Parlament äh, võidelda desinformatsiooni levitamise vastu. pärast eilset avaldust selgub, et parlamendis võib äh, avalikult valetada, desinformatsiooni levitada, teisi solvata äh,, väita, et äh, miljonid äh, valge valgete ülemvõimu äh, esindajad äh, marssisid tänavatel. selline levi, sellise valeinfo levitamine on ähm, suurepärane näide sellest, et parlament ise on muutunud desinformatsiooni levitamise kohaks. aeg on äh, napp, teema on tähtis, aga me peame siiski kõneajast kinni pidama, ütleb juhataja. järgmisena saab sõna kolleeg Adinolfi üks minutiks. suur aitäh, proua president jah, maskid on olulised ainult tervishoiutöötajatele või haig-, haigetele, et maskidega ennast ei kaitse, risk on kõrge, risk on mõõdukas, rasked haiged, asümptomaatiliste patsientide kaudu viirus ei levi, mis väited nende seast on desinformatsioon, aga tegelikult kõik need väited on tulnud WHO-lt kõik need usaldusväärsed äh, organisatsioonid äh, on äh, ise taolisi väiteid levitanud veebi teel ja neid võib ju pidada täiesti ametlikeks väideteks. samas ei ole suudetud keskselt lahendust leida, minu riiki on rünnatud, samas kui meie olime esimesed, kes Euroopas üritasid väärinfoga toime tulla kallid volinikud, aitame oma kodanikel suuta kriitiliselt mõista neid allikaid ning eh, räägime nendega ausalt. meil on vaja projekte nagu eh, meediakirjaoskus kõigile, need peavad olema stabiilsed instrumendid. Next in the speaker list is uh... järgmisena on kõnelejate nimel kirjas härra Bonifay suur aitäh, proua president! me oleme viimastel kuudel äh, näinud äh, tõelist aktsiooni desinformatsiooni vastu, mis puudutab Covid-19 epideemiat. me oleme näinud äh, tõesti igasuguseid valeinfotüüpe ja me oleme omalt poolt teinud väga palju ära aga samas äh, on äh, Euroopa ühisprojekt seeläbi sattunud äh, kuidagi naeruvääristamise alla. meie oleme siin Euroopa Parlamendis otsustanud luua erikomisjoni desinformatsiooni vastaseks võitluseks ja väärinfoga võitlemiseks ja need, kes tahavad lõhestada Euroopat ja eurooplasi, peavad selle eest vastutama. me oleme näinud viimastel kuudel ja ka aastatel, et et äh, tõepoolest äh, võideldud on äh, rahapesu vastu, võideldud on kõiksugu erinevate teemade vastu, aga tegelikult propaganda on see, mille vastu me peame võitlema, me peame kaitsema meediavabadust, sõnavabadust ja me peame kaitsma oma allikaid, oma demokraatiat. demokraatia on habras, me peame seda kõikvõimalikel mood- äh,, moel kaitsma. Have to uh, really apologize, I um.... no tõesti, palun vabandust kol-, kolleeg Adamovitš jäi mul kogemata vahele, aga teil loomulikult on õigus siin sõna saada. vabandan teie ees veel korra ja palun, teil on sõna. suur tänu! lugupeetud president, kallid kolleegid, suur tänu ka proua Jourovale selle info eest ja selle kohta selle kohta, mida Euroopa Komisjon teeb, ma arvan, et pandeemia ja desinformatsioon on üks tõsisemaid ohte Euroopa Liidule koroonaviiruse pandeemia on näidanud, et ähm, õige info aitab päästa elusid, desinformatsioon aga tapab. Äh, nii et desinformatsiooni kaudu võib äh, võimule saada, võib võimule jääda paljudes maailma otsades ja Euroopa Liidus ka. Äh, ja interneti võim võimendab desinformatsiooni. me peame toetama tõelist sõnavabadust sõnavabadust tuleb toetada, aga äh, võltsuudistel tuginevad valikud ei saa kunagi olla demokraatlikult õiged valikud, me ei taha võtta teistelt äh, vabadust ja õigusi ära, me peame olema vastupidavamad ja me peame õpetama inimesi äh, infot analüüsima ja me peame toitama vabat informatsiooni ning juurdepääsu usaldusväärsele infole. suur tänu! suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, komisjoni esindaja, äh, jah, me tahame, me, me kipume uskuma lihtsaid äh, valesid, keerulise ja mittekeerulist tõde. ja just nimelt selline suhtumine aitab desinformatsioonil ning valedel levida. jah, tõsi, me peame võitlema selle vastu, te kõik ütlesite seda, ja proua Jourova, teie ütlesite, me teame, äh, et te, te isegi tulete totalitaarsest kultuurist, kultuurist, kus äh, oli tsensuur igapäevane nähtus, ärgem lange, langegem sellesse maailma. aga juhiksin teie tähelepanu ja Euroopa Komisjoni äh, tähelepanu veel ühele asjale, millele tuleb tähelepanu pöörata, ärgem olgem naiivsed, me teame, et äh, välisvõimud ründavad meid, nad tahavad, äh, me teavad, et nad, me teame, et nad tahavad äh, tugevneda, tungida meie demokraatia süsteemi oma valedega, olgem valvel, olgem valvel ja ärge langegem ei tsensuuri poole, aga ärgem samal ajal ka usaldagem pimesi ka turgu. me teame, et desinformatsioon, Google keelab ära. Twitter äh, võimaldab mul selgitada ja äh, Facebook äh, jätab täieliku sõnavabaduse. me ei saa usaldada lihtsalt turureegleid, turu reguleerimist. meie oleme teiega koos valmis toetama meie ühiseid algatusi, aitäh. kolleeg Maier, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja Äh, muidugi, mitte midagi. midagi ei ole täielikult vale ja midagi ei ole täielikult tõde. meil on äh, meeletult äh, desinformatsiooni ning loomulikult iseäranis murettekitav on see, kui liikmesriigi valitsus tegeleb sellega, Austria föderaalvalitsus ning äh, kantsler ütles, et äh, õige pea teab keegi, äh, kõik teavad kõik kedagi, äh, kes on koroonaviirusesse ära surnud. no selline siis avaldus valitsuse esindajalt. sellised avaldused loomulikult levitavad meeletut hirmu. ja siis tervishoiuminist-, minister, kes on tegelikult õpetaja, kuulutas välja, et ei tohi oma perega olla äh, ühes ruumis, äh, seda ei ole mitte kuskil olnud, tegemist on täiesti valeinformatsiooniga ning selliseid juhtumeid tuleb uurida. kolleeg Kempa, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, desinformatsioon on üks äh, tugevamatest relvadest asümmeetrilises sõjas see levitab äh, kaost, äh, tekitab surveolukorda ja desinformatsioon äh, ammutab uut jõudu läbipaistvuse puudumisest. desinformatsiooni vastu võitlemiseks peaksime olema avatud, kontrollima informatsiooni ning tagama hea koostöö. nii palju levitatakse valesid, levitatakse pooltõdesid Poola ja Ungari kohta. ja mitte keegi ei ole midagi selle vastu ette võtnud. see on meeletu desinformatsioon, millel on negatiivsed tagajärjed ka Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu kuvandi jaoks nii et äh, korralik faktide kontrollimine on kõige olulisem viis, kuidas võidelda desinformatsiooni vastu. Äh, see ei tähenda interneti kui sellise piiramist. järgmisena kolleeg Sartsa Lehhos, ütleb härra juha-, proua juhataja. suur tänu, proua juhataja. üks digitaalse revolutsiooni tagajärgi on see, et meedia vahendaja roll kvaliteet ta kvaliteetse informatsiooni filtri roll on kannatada saanud. ja sellesse tühimiku, selle tühimiku tühja koha on täitnud desinformatsioon. selle vastu võidel-, võitlemiseks peaksime me kasutama ära platvormide vastutuse võimalust ja teisi vahendeid, mis aitavad meil kuidagi võidelda ja kaitsta meid selle nähtuse eest. loomulikult faktide kontrollimine ja läbipaistvus on tähtsal kohal, samuti peame me iseennast kui kasutajaid analüüsima. me peame omalt poolt tegema kõik, mida me saame teha, ka valitsused peavad pakkuda pakkuma ähm, usaldusväärset informatsiooni läbipaistvate kanalite kaudu. eks äärmuslikud äh, ning äh, ebatõesed avaldused kloori desinfitseeriva mõju äh, üle, nendele võivad olla väga ta-, tõsised tagajärjed. järgmisena saab sõna proua Passo. suur aitäh! mind ausalt öeldes ei veena need äh, instrumendid, mis äh, on kasutusele võetud, jah, räägitakse, et sõnavabadust ei taheta piirata, aga minu meelest on see sellegipoolest äh, sellise asja kaasa toonud, sellepärast et näiteks on mitmete inimeste sotsiaalmeediakontosid blokeeritud, väidetavalt on tegu siis desinformatsiooni levitajatega jah, tuletagem meelde, et Itaalias on valitsus seisukohal, et et need, kes nõudsid mingeid rangemaid Covidi vastaseid meetmeid, on justkui, ma ei tea, rassistid ja tahetakse kuidagi piirata nende inimeste sõnavabadust, kes tahavad oma meelsust avaldada. me peame võitlema mitte tsensuuriga Covidi vastu, vaid tõega suur tänu ja nüüd kolleeg Savka. lugupeetud proua juhataja, üle nelja kuu oleme võidelnud enneolematu pandeemia vastu, mis muutis äh, dramaatiliselt meie elusid, meie, meid ümbritsev normaalsus on nüüd teistsugune. sellel on olnud väga hävitav mõju, aga me oleme jäänud solidaarseks ning ühtsaks. aga koroonaviiruse vastane võitlus ei ole võitlus viiruse kui sellise vastu ainult, me peame võitlema ka desinformatsioonikampaaniate vastu, mis üritavad näidata, et me ei olnud oma reak-, sanktsioonidega tõhusad ega adekvaatsed. iseäranis palju levitatakse informatsiooni Lääne-Balkani riikides, kus üritatakse kogu piirkonda stabiilsust ohtu seada ning avalikkuse toetust Euroopa Liidule vähendada. Euroopa Liit on enneolematult avaldanud kolme koma kolme miljardiga euro ka toetust Lääne-Balkani riikidena, aga sellegipoolest arvavad kohapeal, kohapealsed elanikud, et äh, teised piirkondlikud jõud on neile rohkem andnud. me peame va-, aruandluskohustust ning läbipaistvust ning nähtavust parandama, Instagram, Strapfossi ja Euroopa Liidu kiire reageerimise äh, süsteem väärivad äh, suuremat tähelepanu, aga meie kodanikena peaksime samuti ennast rohkem kokku võtma. nii ja sellega oleme selle aruteluga ühele poole jõudnud, sõna saavad komisjoni ning nõukogu esindajad. asepresident Jourova, teil on kõigepealt sõna suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, äh, suur tänu selle olulise arutelu eest, ma olen täiesti veendunud, et see pole sugugi mitte esimene, viimane kord, kui me räägime internetivõimust, äh, sellepärast et me ju näeme seda võimu iga päev, internet võib olla suurepärane töövahend, see aitab meil korraldada humanitaarabi, aga internet samas võib olla ka koht, kus saavad alguse humanitaarsed katastroofid ning äh, kus algatatakse viha ning vägivalda. see on tõsine teema, selle teemaga tuleb tegeleda, meie arutelud on alles alanud sellel, selle teema üle ja meil on oma Euroopa demokraatia tegevuskava, selle kallal töötades räägime väga tõsisest teemast, nimelt sellest, kuidas kaitsta valimisi desinformatsiooni eest ja kuidas äh, hoida ära äh, avaliku arutelu privatiseerimist, me näeme, äh, milliseid algoritme kasutatakse toodete müümiseks, äh, aga samamoodi kasutatakse selliseid algoritme ka poliitikute müümiseks ja poliitilises arutelus kasutatakse valesid eesmärgiga valimistel võitjaks tulla. kõiki neid väga tõsiseid nähtusi, mis on delikaatseks teemaks, tuleb analüüsida ja sellega tuleb tegeleda. ootan neid arutelusid mõnevusega ning ootan pikisilmi võimalust teha koostööd teie vastava komisjoniga ning olen veendunud, et aasta lõpuks ei näeme mitte ainult seda, kuidas me oleme täitnud need ülesanded, mille oleme endale seadnud täna mainitud teatises, vaid aasta lõpus oleme jõudnud ka ühise lahenduseni nendele probleemidele, mida täna siin oleme maininud aitäh! suur tänu! ja järgmisena saab sõna kõrge esindaja härra Borrell. suur tänu selle arutelu eest! äärmiselt huvitav arutelu, mis kindlasti ei jää viimaseks. kuulasime väga huvitavaid sõnavõtte, olulisi sõnavõtte, ka väga originaalseid, omapäraseid sõnavõtte kui me rääkisime desinformatsiooni ähm, alg äh, algusest ning juurtest ning pöördusime tagasi äh, Aadama ning Eeva juurde ning desinformatsiooni äh, levitamisele seoses Maoga, kes Eevale rääkis valejuttu õuna kasulikest omadustest. ja ma äh, arvan, et rääkides desinformatsioonist, peame kindlasti võtma arvesse seda, et demokraatia tugineb ju teabele, mis on kodanikele kättesaadav. kodanikud lähtuvalt sellest teabest, nad peavad valima, keda nad tahavad ähm, valimistel toetada äh, ja ja et äh, see süsteem toimiks, peab olema meil teabevabadus, äh, teabe mitmekesisus, äh, pluralism, meediapluralism ja kui keegi saab valeinfot, siis äh, ei saa ta ju langetada õigeid valikuid. kujutage ette lennukit, mille navigatsioonisüsteem ei tööta. see lennuk ju eksib teelt sellepärast ongi äärmiselt oluline, et me võitleme desinformatsiooni vastu. desinformatsioon on otse kui, või informatsioon on otse kui avalik hüve õige informatsioon peab olema kättesaadav ning äh, kodanikud peavad saama kontrollida seda. inimesed saavad, äh, peavad saama kontrollida seda, kas ini-, kas, kes teised valetavad neile või mitte. ma ei usu, et äh, kogu info muidugi on alati kas tõde või vale, on mõned asjad, mis on selgelt kas tõde või vale aga, aga mitte alati. viis pluss viis on kümme, see on äh, saja, sada protsenti tõsi. Äh, aga samas äh, on teistsuguseid avaldusi, jah, mis on absoluutselt valed aga kui meil on oma arvamus, kui me toetame ühte või teist asja oma ähm, põhjendustega, siis ähm, see, seal ei ole tõde nii ühene, poliitilist arutelu on ju ka vaja. aga arvamus, seisukoht on üks asi, aga faktid hoopis teine asi minu kolleegid ja meie ei taha siin mingisugust tõeministeeriumit luua, nagu äh, siin kõnelenud kolleegide riikides on olnud, ka minu äh, koduriigis on äh, teabeinformatsioon Hispaanias on. me ei taha luua tõeministeeriumit, kes kontrolliks seda infot, millel meil on juurdepääs, me tahame, et inimesed suudaksid vahet teha sellel, mis on fakt ja mis seda ei ole. kui me ei saa kui me ei suuda seda saavutada, siis kannatab selle tõttu meie demokraatia. meil on vaja demokraatlike jõudude toetust, et meie kogu demokraatlik süsteem äh, jääks jalule. suur tänu, lugupeetud äh, asepresident. järgmisena saab sõna proua Brntšatš nõukogu nimel, eesistuja nimel suur tänu, see teema on meie eesistuja jaoks prioriteet, me tahame kaitsta oma kodanikke, nende otsustusõigust, meediavabadust, liitumisvabadust, meie demokraatlikud institutsioonid on meie ühiskonna alustalad ning äh, määravad meie tugevusega võitluses viirusega, jätkame tööd horisontaalselt, äh, sektoriüleselt, üksteiselt õppides, et levitada häid tavasid teabevahetuse üle. ootame pikisilmi võimalust teha teiega koostööd, komisjoniga koostööd, välisteenistusega koostööd selleks, et võidelda desinformatsiooni vastu ning kaitsta meie kodanikke kahjuliku desinformatsiooni eest Euroopa demokraatia tegevuskava ning digitaalteenuste akt aitavad meil äh, ühiselt äh, rohkem selles vallas äh, ära teha. suur tänu teile! suur aitäh! sellega on siis ähm, too ühisarutelu meil lõppenud ja nüüd läheme edasi. ja jätkame Petra Saustrevitšuse raporti lühitutvustusega ehk siis Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale idapartnerluse tippkohtumise eel ja siis on meil ka raport Onino Pikulalt, mis puudutab siis Lääne-Balkani riike kahe tuhande kahekümnenda aasta tippkohtumise eel ja tuletan meelde, et eh, siinkohal vaba mikrofoni vooru ei ole ja sinise kaardi küsimusi ka mitte, nii et kõigepealt annangi sõna härra Austrevitšusele. lugupeetud äh, president, äh, lugupeetud äh, kõrge esindaja, proua volinik, tahan tänada variraportööri ja kolleege, kes mind aitasid selle raportiga. idapartnerlus puudutab siis Euroopa Liidu ja kuue partnerriigi tihedat koostööd ning Euroopa Liit on siis neid toetanud äh, naabruspoliitika raames. see partnerlus määrab ära Euroopa Liidu koha maailmas. me vajame tugevat äh, liidrirolli maailmas ja see on tegelikult ka ajalooliselt äh, põhjendatud, me teame, et Euroopa Liidu soove tunnustatakse ja et kui me koostööd teeme, siis saame ka reformide viil pro-, äh, siis progressini jõuda. järgmise kümne äh, aasta jooksul peaksime idapartnerluse raames rohkem ära tegema ja Euroopa väärtuste ja demokraatlike põhimõtete ülevõtmine tuleks äh, Äh, üle võtta. mul on väga kahju, et härra Borrell äh, praegu lahkub, aga ma näen, et volinik Varheli on siin, nii et mul on teile ka isiklik äh, sõnum edastada. meie parlament igatahes toetab igakülgselt partnerriikide demokraatia tugevdamist, võitlust korruptsiooniga ja selge on ka see, et majanduse vallas peaksime avama neile riikidele ligipääsu meie ühisturule, luues ühise Ähm, kaubanduspiirkonna. tuletage meelde, et äh, Euroopa julgeolekut äh, lõhustada ei saa. me ei saa rääkida idadimensioonist ilma lääneta ja tegelikult ida ja lääne dimensiooni kui sellist ei ole olemas, on ainult üks Euroopa dimensioon ja me peame vastavalt ka käituma. lugupeetud ähm, koosoleku juhataja, idapartnerlusest räägitakse kui eduloost ja selge on see, et selliseks jääb see seniks, kuni me töötame kõik koos, kui meil on ühine dialoog ja kui me räägime omavahel neist asjadest ausalt. lugupeetud volinik Varheli, nagu te teate, Valgevene president äh, on äh, võtnud äh, täna sõnu, sõna ja me teame, mis on toimunud meeleavaldustel. Teie peate reageerima väga jõuliselt sellele täiesti ebainimlikule teole, mis meeleavaldustel juhtus nüüd annan sõna härra Pikulale. aitäh, kallid kolleegid, proua president, härra volinik, mul on äärmiselt hea meel, et me räägime täna siin äh, laienemise teemadel, tahan tänada variraportööre, et nad aitasid mind, äh, meie eesmärk on ju ühine. jällegi eesmärk on see, et Euroopa Parlament toetaks jõuliselt laienemisprotsessi, sest see on üks äh, paremaid ja strateegilisemaid instrumente, mis meil välispoliitika vallas on, selleks et äh, meie põhimõtted oleksid võimalikult laialdaselt kasutusel, inimõiguste kaitsmine, põhiõiguste kaitsmine üle Euroopa. ja siinkohal äh, tuletangi teile meelde, et Lääne-Balkani riikide kaasamine on tegelikult meie endi majanduslikes huvides, nagu ka nende riikide huvides, kes täisliikmelisust äh, taotlevad alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast äh, on tõepoolest äh, toimunud tihenemine nende riikide Äh, läbirääkimise üle, meil on olnud siin avaldusi Zagrebis näiteks, aga meil on vaja nüüd äh, konkreetseid kuupäevi, millal läbirääkimised algavad äh, liitumiseks ja tuleb juba läbirääkimisi peetavate riikidega peatükke sulgeda loomulikult meie poliitika on väga ambitsioonikas ja selleks on vaja ka vastavat eelarvet ja seepärast äh, me nõuamegi, et see eelarve oleks vastav. Euroopa Parlament on omalt poolt äh, valmis igakülgselt koostööd tegema, oleme valmis toetama Lääne-Balkani riike nende teel Euroopa Liidu liikmelisuse suunas ja selge on ka see, et äh, Euroopa Liidu laienemine on väga oluline ka selleks, et me oleks üleilmsel tasemel Äh, usaldusväärsemad ja seda saame me selle protsessi teel kinnitada. jah, suur tänu teile ja nüüd äh, annan sõna volinik Varhelile komisjoni nimel sõnavõtmiseks. lugupeetud proua president, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, jah, meie geopoliitilise komisjoni jaoks on oma naabrite ja partneritega suhtlemine äärmiselt oluline ja nüüd oleme ka vastavaid eh, samme rakendanud. alustan Lääne-Balkaniga. tegu on piirkonnaga, mis eh, asub Euroopa südames, mida ümbritsevad meie liikmesriigid. oma mandaadi esimese poole aasta jooksul eh, pakkusime kõigepealt veebruaris välja üle vaadatud metodoloogia laienemise vallas, mille eesmärk oli see, et see protsess oleks usaldusväärsem, etteaimatavam ja dünaamilisem. ning et see oleks ka poliitilisemalt äh, juhitud. ja seda kõike hoolimata Covidi pandeemiast võttis märtsis komisjon võtta võttis vastu ka avalduse, et Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga siis äh, alustada läbirääkimisi ja mul on tohutult hea meel, et äh, seda on äh, kinnitanud äh, ülemkogu. me peame aitama seda piirkonda ka pandeemiaga toimetulemiseks ja kolm koma kolm miljardit eurot äh, aprillis siis meie poolt neile on ka pakutud, muuhulgas äh, aitab meid selles vallas Euroopa Investeerimispank ja samuti on meil mitmeid äh, algatusi, mis on mõeldud tavaolukorras ainult liikmesriikidele. maikuus toimus Sabre, Zagrebi tippkohtumine, kus Euroopa Liidu liidrid väljendasid taas kord oma solidaarsust selle piirkonnaga, aga saatsime selge sõnumi neile riikidele, et Euroopa Liit on omalt poolt valmis edasi liikuma. ja komisjon peab välja töötama siis vastava investeeringukava, et reforme jõustada ja et neid äh, riike edasi aidata. sel nädalal äh, esitame nõukogule Makedoonia, Põhja-Makedoonia ja Albaania osas äh, siis oma tegevuskava ja meil toimuvad varsti ka valitsustevahelised tippkohtumised laienemine tugineb jõupingutustel mõlemalt poolt. Lääne-Balkani riigid peavad äh, oma reforme edasi viima, äh, korruptsioonivastane võitlus, äh, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus peab jätkuma, inimõigusi tuleb tagada ja me soovime neile reformidele ka kiiremaid ja käegakatsutavaid tulemusi. kui see niimoodi läheb, siis me oleme valmis ka oma läbirääkimisi äh, kiiremas korras läbi viima, nagu ka seal metodoloogias sai välja toodud. sügisel äh, esitleme Lääne-Balkanile ka majanduse investeerimiskava selleks, et aidata neid äh, majanduse taastumise teel ja selleks, et seda piirkonda Euroopa Liiduga lähendada. selles kavas äh, on välja toodud mitmed teemad, mida teiegi raportis mainite, eriti transpordi ja energeetika vallas, äh, ühendatavuse teemad, äh, digiüleminek, ja see kava peaks sellesse piirkonda looma uusi töökohti ja kaasa oma majanduskasvu, mis äh, on ju ka üheks eesmärgiks pärast seda pandeemiat. aga räägime nüüd ka idapartnerlusest kõigepealt tahaksin tänada teie koda selle toetuse eest, mis te idapartnerluse tuleviku osas olete väljendanud, mis siis meie maikuu ühisavalduses sai ka sõnastatud. idapartnerlus on meie jaoks tohutult tähtis ning seda saime siis ka välisministrite videokonverentsil eelmisel nädalal kinnitada oma partnerriikidele. ja ma olen täiesti kindel, et täna pärastlõunal äh, korratakse seda ka siis juhtide tasandil üle. meie eesmärk on äh, jõuda kaasava partnerluseni, mis on võrdsetel alustel ning mis äh, tooks endaga ka konkreetseid samme selle piirkonna rahvale. ja selles mõttes on mul tohutult hea meel, et Euroopa on toetamas idapartnereid Covidi kriisiga seoses kahe koma kahe miljardi euroga ja abistame neid siis rahaliselt, anname neile väga headel tingimustel laenu, aga ka äh, grante. ja seda siis piirkondadele, kus äh, Covidi pandeemia on eriti ränka äh, kahju teinud, selleks, et aidata siis seal majandus taastuma. siis anname neile likviidsust ja samuti toetame selle piirkonna VKE-sid otseselt minu meelest on see pandeemia näidanud, kui oluline on äh, vastupidavus ja see saab olema kahtlemata ka meie idapartnerluse strateegia keskmes. märtsi strateegias äh, on välja toodud ka viis laiemat poliitika prioriteeti, esiteks äh, vastupidavad majandused ja tugevamad ühenduvused, teiseks tuleb toetada Eh, usaldusväärsete eh, organisatsioonide arengut ja õigusriigi põhimõtteid, kolmandaks tuleb toetada roheüleminekut eh, ning töötada kliima ja keskkonna jätkusuutlikkuse vallas, neljandaks digiüleminek, peame seda revolutsiooni toetama ja viiendaks tuleb kõikehõlmava kaasava ühiskonna poole liikuda üheskoos nüüd tahame need eesmärgid äh, ka konkreetselt ellu viia. seda saame teha koos oma partnerriikidega, niimoodi saame me kahe tuhande kahekümne esimese aasta alguse tippkohtumise eesmärgid ka sõnastada. kahtlemata on see partnerlus järgnevatel aastatel äh, väga äh, määrava tähtsusega ja härra raportöör Austrevitšius, Te rääkisite siin äh, teemast, äh, millest ma ei ole ausalt öeldes veel kuulnud, aga kahtlemata uurin asja ja teen ka vastava avalduse. aitäh teile tähelepanu eest! <clears throat> suur tänu, härra volinik! ja nüüd oleme jõudnud ühisarutelu lõppu. hääletus Austria Ostrovtšuse raporti üle toimub homme, mis toimub, mis puudutab härra Pikkula raportit, siis muudatusettepanekute üle hääletame täna ja lõpphääletus toimub homme. pärast esimest hääletusvooru kahe minuti pärast katkestame istungjärgu ja tulemused tehakse teatavaks neliteist kolmkümmend.